Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuunivarude taastamise mitmeaastase kava kohta. härra Mato saab sõna neljaks minutiks Excuse me, our colleague is ready to start. kolleeg on valmis alustama, vabandust. Gracias, presidente, querido comisario. Debatimos la propuesta que tiene por objeto. aitäh. räägime siin ähm, mitmeaastasest äh, hariliku tuunivarude taastamise kavast Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. nagu te teate, siis hariliku tuuni jaoks võeti vastu kava kahe tuhande kuuendal aastal, see pidi lõppema kahe tuhande kahekümne teisel aastal. kalurid on teinud suuri jõupingutusi selleks, et kohandada oma püüki vastavalt nendele reeglitele hariliku tuuni biomass kahe tuhande kahekümne kaheksandast aastast alates on suurenenud, seega areng on positiivne. samas teaduslikud andmed ei näita, et, et on väga vajalik varusid suurendada, sest praegused kalavarud on piisavad seetõttu ei ole, eh, on igati otsus suurendada püügimahtusid põhjendatud. kui vaadata Kanaari saari, siis on selge, et sealsed kalurid ütlevad, et traditsioonilised hariliku tuuni püügimeetodid on jätkusuutlikud. ning see väga raske on neile selgitada seda kahekümne nelja tunnilist perioodi meiepoolsed muudatusettepanekud tagavad uute reeglite tõhusa ellurakendumise üle Euroopa Liidu. ettepanekus on tehnilised meetmed, näiteks äh, eluskalade transport, stereotoopiliste kaamerate kasutamine, äh, lossimiskohustus ning ka igati regionaalseire programmide Äh, ellurakendamine. komisjon peab ka IKT-i soovitused kiiresti ellu rakendama, tegelikult nende meetmed lähevad isegi kaugemale IKT-s kokkulepitust. teatud juhtudel äh, soovitab IKAT ühtset reeglite ellurakendamist üle Euroopa Liidu, seetõttu ei ole mõtet hakata arutama selle üle, mis on, milles on juba kokku lepitud meie meetmed peaks tagama võrdsed tingimused kõikidele inimestele, kes töötavad tuunipüügi valdkonnas. eelkõige tuleb siin silmas pidada kolmandate riikide inimesi. kui mitte Euroopa öö, alustele kehtestatakse teistsugused reeglid, siis igasugused Euroopa ettevõtetele kehtestatud reeglid on asjatud. komisjonil on ka kava, kuidas tegeleda tulevaste muudatustega selles kavas, seda kavatsetakse teha delegeeritud õigusaktide kaudu. minu arvates peaks aga siin olema pädevus ühiselt parlamendil ja nõukogul ning seda tuleks otsustada kaasotsustusmenetluse käigus. ma olen alati soovinud, et parlament oleks kaasatud kaasotsustusse ning ei tohiks takistada parlamendi sekkumist. lõpetuseks tervitame me asjaolu, et soovitustes võetakse arvesse erinevaid püügivahendeid. ning eelkõige pean ma siin silmas traditsioonilisi püügivahendeid, nagu näiteks Kanaari saartel või mujal Hispaania piirkondades rõhutatakse eraldi ka kvootide teemat ning seda, kuidas see on seotud traditsioonilise kalapüügiga. ma olen kindel, et äh, muudatusettepanekud parandavad raportit veelgi ning lõppdokument on kõigile vastuvõetav. suur tänu, härra Maato, järgmisena volinik Vello, palun. Thank you very much uh,, madam president and the members of parliament. aitäh proua president, head parlamendiliikmed, tahaksin tänada härra Maadot. komisjonil on väga hea meel näha niisugust raporti eelnõud, mille härra Maado on esitanud, mis annab tunnistust väga heast küsimuste sisulisest mõistmisest hariliku tuuni osas. raport on oluline panus ning esitab mitu asjalikku ettepanekut algse ettepanek, komisjoni ettepaneku muutmiseks. oluline on silmas pidada, et ettepaneku eesmärk on rakendada Euroopa Liidu õiguses meetmed, mis on ICAT-is juba vastu võetud. ICAT on siis rahvusvaheline Atlandi tuuni varude taastamise komisjon. Need soovitused on kui meetmed on vastu võetud kaks tuhat neliteist ning hakkasid kehtima kalandusvaldkonnas Euroopa Liidus kaks, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suvest. taastuv, taastamiskava on olnud edulugu ning hariliku tuuni varud taastuvad kiiresti. samas ei saa me jääda puhkama loorberitele ja peame jätkuvalt eelistama jätkusuutlikke püügimeetodeid selle olulise varu suhtes. seetõttu on igati meetodite järgimine äärmiselt oluline. paljud äh, taastamiskava sätted on rakendatavad kõigi liikmesriikide suhtes. samas on nende rakendamine vajalik selleks, et tagada, et meetmed, mis on suunatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, et neid järgitakse üle kogu Euroopa Liidu ning see, selleks on vajalik. selleks Euroopa Liit peab äh, järgima ka oma rahvusvahelisi kohustusi, selleks et säilitada oma usaldusväärsus jätkusuutliku kalavarude majandajana pean ütlema, et raport vastab meie ootustele, mõnes küsimuses oleme me eriarvamusel nagu näiteks seoses pädevuste tõlgendamisega, asjaomaste institutsioonide pädevuste tõlgendamisega, seoses RFMO-de pädevuste edasikandmisega regionaalsetele kalandusorganisatsioonidele, ent me oleme kindlad, et need erimeelsused saab lahendada. mis puudutab sätteid komisjonile volituste andmisega delegeeritud aktide vastuvõtmiseks, siis komisjon on seisukohal, ja veendunud, et taastuv, taastamiskava jätkuvad, jätkuv muutmine IKAT-is muudab selle ettepaneku keskse tähtsusega osaks, sellepärast et neid delegeeritud akte on vaja selleks, et kiiresti rakendada Euroopa Liidu õiguses muudatused, mis on tehtud taastamiskavas IKAT-i tasemel. sest neid muudatusi toimub sageli ning iga kord läbida tavapärane seadusloome menetlus oleks meile, on, on meile suur takistus õigeaegselt nende muudatuste rakendamisel ning oma rahvusvaheliste kohustuste täitmisel. delegeeritud aktide vastuvõtmine komisjoni poolt annab võimaluse õigesti ja mis veelgi olulisem, kiiresti rakendada IKAT meetmed Euroopa Liidu õiguses, muutes üksnes ebaolulisi osi meie õigusaktides. selleks on vaja loomulikult konsultatsioone, muuhulgas konsultatsioone ekspertidega ning äh, samuti on selleks vaja õigeaegset ning äh, vajaliku informatsiooni esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogu. komisjon on samuti seisukohal, et äh, komisjonil peaks olema võimalik vastu võtta rakendusakte selle põhjendusena näeme sagedast vajadust reguleerida seda, kuidas Euroopa Liidu tasandil tuleks üht või teist taastuv, taastamiskava nüanssi rakendada, selleks et tagada võrdsed võimalused liikmesriikidele ning tagada meetmete tõhusus samuti. iseäranis asjakohane on see kontrollimeetmete suhtes, mis ICAT-is otsustatakse ning mille puhul eri liikmesriikides neile võiks tekkida eri tõlgendus ning mis on vahetult seotud kvootide ja muude rahvusvaheliste kohustuste täitmisega. austatud parlamendiliikmed, proua president, komisjoni ettepanek määruse vastuvõtmiseks mitmeaastase taastamiskava osas hariliku tuuni puhul näeb ette tasakaalustatud jätkamise IKT soovituste rakendamisel. härra Maato raport, rõhutan veel kord, on oluline panus sellesse protsessi ning ootan huviga parlamendis sellega seoses toimuma hakkavat arutelu. aitäh, volinik! nüüd jõuame aruteluni, kõigepealt fraktsioonide esindajad, härra Valessa kõigepealt, poolteist minutit. First tänan, proua juhataja. kõigepealt äh, soovin äh, õnnitleda härra Maatot äh, ja omalt poolt tahan tänada seda ettepanekut, mille eesmärgiks on võtta arvesse mitmeaastast harikutuuni varude taastamise kava. selleks, et tuunikala varusid kaitsta, tuleb astuda järgmisi samme kõigepealt tuleb panna paika lubatud kogupüügi tasemed, see on kõige olulisem. aga samal ajal tuleb kehtestada täiendavaid äh, karmimaid reegleid ja piiranguid, need puudutavad ka kalavarude kaitses kehtestatud alammõõte, vaatame igati ühiseid äh, kontrolle või seireid, äh, siis seda, see on väga oluline ja see aitab panustada sellesse, et kõigile oleksid tagatud võrdsed võimalused tegelemaks hariliku tuunipüügiga. kui me kohaldaksime kõiki erinevaid reegleid ja kohaldaksime erinevaid reegleid teiste kolmandate riikide laevastikele, siis eh, me ei saavutagi käegakatsutavat tulemust ja lõppkokkuvõttes saavad karistatud ju meie oma Euroopa Liidu kalurid. nii et oluline on mitte karistada meie kalureid, kehtestades veelgi rangemaid meetmeid ja reegleid. igatahes soovin tänada härra Maatot ja toetada tema tööd selle küsimuse osas. suur tänu ja nüüd palun, proua Priano, teil on aega poolteist minutit tänan, proua juhataja suur tänu ka lugupeetud volinikule. mina omalt poolt tahan puudutada IKAT-i soovitusi. me oleme nõus nende soovitustega ja oleme raportöör härra Matoga juba pikalt ja põhjalikult oma komisjonis seda küsimust arutanud aga mulle näib, et siinkohal avanebki võimalus puudutada ka teisi olulisi küsimusi, mis on seotud hariliku tuuniga, hariliku tuuni varudega, siin on ju mängus mitmed sotsiaalmajanduslikud tegurid. Euroopa Liit ja liikmesriigid siis läbi Euroopa Liidu on kõik IKT osalised ja aastal kaks tuhat kolmteist Genoas toimus IKT iga-aastane kohtumine ja toona tervitasime uudist, mis tõi meieni positiivsed arengud hariliku toonivarude osas. ning toona oli ju hea positiivseks uudiseks ka see, et kvoodimäära suurendati kahekümne protsendi võrra. igati poolt on hariliku toonipüügi kvoot paika pandud ja see jagatakse siis iga liikmesriigi äranägemise järgi laiali, aga sageli need kvoodid jagatakse laiali ainult valitud üksikutele kaluritele ja just need äh, traditsioonilised kalurid äh, on need, kes ei pruugi üldse midagi lõpuks saada. ja kui need äh, harrastuspüüdjad või traditsioonilised kalurid ka püüavad harilikud uunid, siis nad riskivad karistusega ja tegelikult ongi oluline astuda vastu suurte kalapüügiettevõtete monopoolse seisundi vastu ja tuleb nõuda kvootide õiglasemat laialijagamist. suur tänu, palun proua Tomašik, järgmisena teil on aega üks minut. aitäh. täna rohkem kui kunagi varem kalapüük kui niisugune sõltub äh, sellest, et ähm, kuidas tagada kalavarude säilimine mereressursside kaitse, nende säilimise tagamine on eluliselt tähtsad, aga samal ajal peame vaatama ka kalurite vaatenurgast seda asja. vaatamata erinevatele piirangutele ja tõketele peavad nemad ju ikkagi oma tegevust äh, saama jätkata. ma arvan, et see dokument liigub õiges suunas ja mul oli suur au panustada omalt poolt äh, sellesse töösse, mida härra Mato tegi mis puudutab harilikku toonivarude taastamise kava, siis äh, meil on siin olnud mitmeaastased piirangud paigas, mitmeaastased kavad paigas ja nüüd lõpuks on avanenud võimalus suurendada kvoodimäära aastaks kaks tuhat kuusteist. ja sel moel on võimalik ka positiivselt panustada kalurite sissetulekusse, kes, äh, kes tegelevad äh, väiksemal määral hariliku tooni püügiga. ja nüüd palun proua Bilbao Baranditša tänan, proua juhataja. soovin tänada härra Matot temapoolse panuse eest see raport on meile meeltmööda, sest see jätkab tuunivarude taastamise mitmeaastase kava teemaga Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres. oluline on siin viide kvootidele ja biomassile. ja nüüd see, kui me vaatame lubatud kogupüüki ja püügivõimsuse näitajaid, siis me näeme, et areng on olnud positiivne. ja väga oluline on see just nende laevastike jaoks, kes püüavad Vahemere piirkonnas kalu. oluline on mitte karistada Euroopa Liidu püüd-, kalureid ja laevastikke oluline on kaitsta ka väikesemahuliste kalapüüki, näiteks Kanaari saarte piirkonnas, et kasutatakse selektiivseid püügivahendeid, erinevaid mõrdasid. me oleme hetkel teostamas järelevalvet erinevate sektorite üle ja oluline on vaadata, et igasugune reeglite eiramine saaks karistatud, et võideldakse mittekestlike kalapüügipraktikate vastu meil on olnud siin erinevaid soovitusi piirkondlike kalastusorganisatsioonide poolt, me peame tagama legitiimsuse, läbipaistvuse ja kui me vaatame kvootide üle käivaid arutelusid, siis sõltumata sellest, mis on Lissaboni leppes kirjas, erinevad protsessid leiavad aset ikkagi suletud uste taga. nii et lugupeetud volinik, palun võtke arvesse seda, mida ma äsja ütlesin, et me saaksime ikkagi oma volitusi täieulatuslikult rakendada. suur tänu ja nüüd palun proua Haasekam, teil on poolteist minutit. suur tänu harilik tuunikala kala tõenäoliselt on kõige kuulsam kala. viiekümne aastaga on aga selle varud vähenenud umbes viiskümmend protsenti. seda tulenevalt aastakümnete pikkusest ülepüüdmisest. ülepüüdmine tulenes ka suuresti sellest, et meie liiga suured kalalaevastikud said suuri riiklikke toetusi seega on nüüd lõpuks ometi hakatud kalu kaitsma ning ülepüüdmist vähendama. Äh, meie strateegia on küll toiminud, aga eufooriaks pole veel põhjust. sest tuunikalade arv jõudis peaaegu nullini. nüüd on siis see nii-öelda kaks korda null harilik tuunikala on endiselt punases raamatus ning paljud organisatsioonid ütlevad, et praegu on liiga vara rohkem püüdma hakata. komisjon aga seda just soovib. seda võib-olla hakatakse ka teistele kalaliikidele laiendama, mis nagu harilik tuunikala on surmaohus. proua president, me ei saa seda lähenemist toetada tegemist on ohustatud liigi ülepüüdmisega, seda ei tohiks mingisugusel juhul lubada. aitäh, aitäh, härra Fronte, üks minut. Eh, suur tänu, meie fraktsioon toetab seda raportit töötasime koos teiste kolleegide ja härra Mataga, Matoga selle dokumendi kallal meie arvates need äh, soovitused on väga head. see on oluline tööstuse jaoks terves Euroopas. kuni eelmise sajandini püüti tuunikala ainult traditsioonilisi meetodeid kasutades, siis öö, äh, meetodid öö, äh, arenesid ning kalavarud vähenesid. minu arvates on praegune lähenemine õige. ma mõistan kolleege, kes räägivad, et praegu on võib-olla vara rääkida kvootidest aga me peame arvesse võtma ka sotsiaalmajanduslikku aspekti. tegemist on ju sotsiaalse õigluse küsimusega. traditsiooniline püük on endiselt marginaliseeritud ning homme toetame me proua Priano muudatusettepanekut, minu arvates tuleks selle ebaõigluse vastu midagi ette võtta. sest äh, mõnede püügi, püüjad, püüdjate jaoks on suured kvoodid, teistele jaoks mitte parlament peab äh, selle tuunikala püüdmise vastu samuti võitlema. aitäh, proua Roodust, poolteist minutit. suur tänu, proua president. Äh, sobilik on, kui suuri kalu püütakse äh, väikeste laevastikega, ka tuunikala kohta kehtib seesama sest väikestel püüjat, püüdjatel on hea reputatsioon, sest nende mõju on keskkonnale on väike ning nad kasutavad ka vähe energiat. Need, ka, ka nende kalurite jaoks aga peab kehtestama suuremad kvoodid, artiklid kuusteist ja seitseteist ütlevad, et iga liikmesriik öö, peaks siinkohal midagi ette võtma, siin tuleb aga kasutada selgeid kriteeriume, aga mitte ainult seda. tuleb toetada öö, öö, püüdjaid, kes kasutavad, kes on rohkem selektiivsed, kasutavad paremat tehnoloogiat seetõttu soovib, soovivad sotsiaaldemokraadid, et see kvootide süsteem liikmesriikide vahel üle vaadatakse ning et toetataks äh, väikepüüdjaid. samuti napib äh, kvootide puhul läbipaistvust, seetõttu tervitan ma seda, et iga-aastaselt vaadatakse liikmesriikide vahelised koodid üle, aitäh! Uh, pani przewodnicząca! każde za zwierzę tuń. suur tänu. harilik tuunikala on väga väärtuslik liik, seda kutsutakse kingiks või ujuvaks kullakaevanduseks seetõttu peab olema meie lähenemine väga jätkusuutlik, et see liik kestaks igavesti. asjad ei ole ju väga head, sest me teame, et see liik on endiselt ohustatud. seetõttu on ka Euroopa Parlamendil kohustus mõelda, kuidas ellu rakendada mitmeaastane äh, hariliku tuuni taastumiskava. paar kommentaari selle kohta reeglid peavad olema selged, läbipaistvad, kui me räägime tunnikalade varude taastamisest, samuti tuleb reeglid väga karmilt ellu rakendada, neid peavad järgima, järgima kõik ettevõtted, eelkõige kolmandate riikide omad. kolmandaks, kriminaalse ebaseadusliku püügi väljajuurimine on kriitilise tähtsusega proua Lopes. proua Lopes Bermejo. meil on vaja äh, Alma, viidet Alma, me näeme viidet Alma Trabale traditsioonilisele püügivahendile ning see näitab, kui oluline strateegiliselt on niisuguse püügivahendi kasutamine hariliku tuuni varude jätkusuutlikul majandamisel. ning tegemist on äh, liigiga, mis on väga oluline tervetele kala, kala, kalastamisega tegelevatele kogukondadele ning mereelu tasakaalule. see on väga oluline kontekstis, kus Hispaanias on näidatud seda almadraaba püügivahendit suhteliselt väheolulisena. aga homme hääletatav tekst juhib tähelepanu selliste püügivahendite jätkusuutlikkusele ning vajadusele ning toetada, sest need on, mängivad oma rolli äh, kogukondade sotsiaalmajandusliku jätkusuutlikkuse tagamisel, mis kalastamisega tegelevad. tegemist on püügivahendiga, mis on väga selektiivne, mis, millega tuleb palju töökohti ning mis on keskkonnahoidlik. härra Farage, kaks minutit. aitäh! täna räägime hariliku tuunivarude kohutavast vähenemisest, kvootidest ning kommertspüügist ning ükski inimene ei ole rääkinud äh, õngitsemist. kogu see lähenemine on vale, meil on kvootide süsteem, kus enamust püütavaid liike, mis äh, tegelikult tähendab, arvestades seda, et palju erinevaid liike puudutakse, tähendab, et tohutud äh, üle parda heitmised toimuvad täiesti ebamõistlikult. meil, me ei, me alahindame õngitsemise potentsiaali, mitte ainult majanduslikult, vaid ka keskkondlikus plaanis. selles mõttes, et jääks alles paljugi meie varudest. Ühendkuningriigis on õngitsejad nagu, kes äh, lesta püüavad, toovad meie majandusse miljon naela aastas, palju rohkem kui kommertspüük. Ameerikas on asi õigesti lahendatud. idarannikul on äh, tunnustatud seda, et, et äh, lest on liik, mida võib püüda ainult õngega ning see on tekitanud tohutult töökohti ning äh, pannud ähm, laevu ehitama, väikelaevu ehitama ning äh, teeninud ka kogukondade huve. aga mis meil on, meil äh, vastava liigi arvukus väheneb, meil õngega püüdmine on keelatud ning lubatud on ainult üks kala ühe kalamehe kohta õngega püüda, samas aga lubatakse lubatakse ähm, nakkevõrkudega püüda tonn laeva kohta, see on selgelt ebaproportsionaalne, me karistame õngitsejaid. ja, ja volinik on teinud seda läbi määruse, bürokraatliku määruse, seda, see ei käinud isegi läbi ministrite nõukogu, seda ei arutatud Euroopa Parlamendi kalanduskomisjonis, ei hääletatud seda siin, kindlasti ei arutatud seda Ühendkuningriigi parlamendis ning praegu kriminaliseerib see inimeste tegevuse, kui nad järgivad oma Magna Carta õigusi. ning ma loodan, et, et kõik kaheksasada tuhat Ühendkuningriigi õngitsejat ütlevad, et mingu põrgusesse Euroopa Liit ning võtame tagasi kontrolli omaenda äh, kalamajanduse üle. suur tänu, härra Farage, teile sinine kaart, äh, küsimuse esitav ja on härra Koobet, kas olete nõus? kas olete nõus selle vastu võtma, olge head siis, härra Korbet nagu te teate, siis eh, ühtne eh, kalanduspoliitika tegi hiljuti läbi väga tugeva reformi, eh, isegi Greenpeace kiitis selle heaks. sel ajal olite teie aga äh, selle komisjoni liige ja ma usun, et te olite ka äh, kahe poole aasta jooksul mõnel koosolekul kohal, kui räägiti nendest tähtsatest teemadest, kui tohutu äh, kemplemine käis, kas te ei arva, et igasugune kriitika, mis teil on ühtse kalanduspoliitika kohta, see kriitika oleks usaldusväärsem, kui te oleksite viitsinud ilmuda kohale selle komisjoni koosolekutele, mille liige te olete? suur tänu, hea katse, härra Korbit, aga te vist ei kuulanud ennast, kui ma oleksin käinud ka iga üksikul komisjoni koosolekul, kui ma olin selle komisjoni liige, siis ükskõik, mis ma oleks teinud, ei oleks saanud aidata kaheksasadat tuhatet inimest meie riigist, kes äh, lähevad õngitsema äh, omaenda hobi korras, nemad annavad ju tegelikult äh, töökohti kalatööstuses, kohalikes kogukondades, mitmetel juhtudel on tegelikult rannikualade kogukondade ja Äh, sadamate jaoks olnud see keeld äh, väga äh, kahjulik, seda seal ei arutatud, nii et mul oleks olnudki mõtet sinna minna. seda tehti määruse läbi, mille esitas bürokraatide tipp siin, me ei saa seda kuidagi eemaldada. härra Kolbit, mina tahaksin hästi toimivat demokraatiat ja siis hakkame rääkima sellest, kuidas me täpselt Ühendkuningriigi kalavarudega toime tuleme, nii et hea katse, aga läbi kukkunud nii palju siis sellest, ütleb äh, äh, president, teil oli sinise kaardi küsimuse esitamise võimalus ja vastus ka, suur aitäh teile ja nüüd saab sõna proua Kiira Garcia üheks minutiks, palun. suur tänu teile ma tahaksin äh, kõigepealt öelda, et me oleme päri selle raportiga käesoleval kujul mis siis äh, puudutab äh, selle määruse rakendamist. aga siin esitati kaks küsimust ja mina tahaksin äh, diskussiooni jaoks neile veel kord viidata edasi. esiteks siis tõhus aruandlus, jah, selge, kalapüüdjad kritiseerivad seda, et Euroopa Liit äh, nõuab äh, tõhusat reeglite ellurakendamist, aga see sageli ei kehti kolmandate riikide kohta, mis on suur probleem. Äh, harilikku tunnikala varude juhtimine on muutunud paremaks, mul on selle üle väga hea meel, aga me peame igal juhul seda süsteemi, kuidas varud on jagatud, on äh, minu arust äh, vaja ümber korraldada, sellepärast et äh, väikekalunikele jääb seal väiksem roll. järgnevalt saab sõna härra Van Dalen, palun. suur tänu teile, juhataja. täna räägime me Äh, hariliku tuuni varude taastamisest äh, ja mitmeaastasest äh, kavast, see plaan on päris hea ja selles mõttes ma tahaksin ka tunnustada raportööri, kuidas ta on seda teemat käsitlenud ja et ta on niivõrd hästi läbi rääkinud selle teema ka kolme triloogi mm, läbirääkimiste vooru jooksul komisjoniga. aga äh, mul on mure ja mure nimelt äh, Vahemeres olevate teiste kalaliikide suhtes. põhimõtteliselt võib öelda, et äh, kõik kalaliigid, mis Vahemeres on esindatud, nende suhtes tehakse praegu ülepüüki Äh, mõningate suhtes isegi püüdeta, püütakse kümme korda rohkem äh, liike äh, ja kalu, kui nad, kui nende looduslikuks taastumiseks on vaja. nii et meil on vaja igal juhul Heigi ja teiste kalasortide suhtes mitmeaastast plaani ning kvoote tuleb vähendada, sellepärast et muidu me lihtsalt püüame Vahemere tühjaks. järgnevalt üheks minutiks härra Sarao Santos, palun. suur tänu teile, juhataja härra volinik, mul on alati hea meel öelda teile siia tere tulemast ja ma tahaksin ka tunnustada raportööri, kes tegi väga olulist tööd. me saame oma otsustuste aluseks selle kindlasti võtta ja sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin ma öelda, et me tahame kindlasti võidelda monopolidega kalasektoris kvootide jagamine on äh, liikmesriikide õigus, äh, aga me peaksime ikkagi mõtlema praegu väikekalurite peale äh, pisikestes regioonides, eriti perifeersetes regioonides, näiteks Madeira. nii et meil on vaja igatahes rakendada teaduslike uuringute tulemusi ning kasutada neid oma kvootide jagamise alusena Eh, endiselt on eh, probleemiks eh, ülepüük ning kasutatakse vahendeid, mis ei ole keskkonnasõbralikud. alustame vaba mikrofoni vooruga, härra Caputo saab esimesena sõna, palun. suur aitäh esiteks tahaksin rääkida delegeeritud õigusaktidest. komisjon teeb ettepaneku tulevased muudatused konstruktsioonikavas teha just läbi delegeeritud aktide. see tähendab seda, et parlamendil ei ole enam võimalik äh, midagi äh, sekka ütelda. Äh, mina tahaksin siinkohal mainida regionaalsete kalandusorganisatsioonide ettepanekutest ning koos Euroopa Parlamendi omadega peaksime me saama mõjutada langetatavaid otsuseid. mis puudutab punast tuuni, siis Äh, siin on võetud äh, referent aastaks kaks tuhat, aga äh, see kahjustab teatud kalapüüdjate huve. meil oleks vaja kvoodide süsteemi, mis ei soosiks ainuüksi suuri, suurlaevastikuomanikke, vaid pöörataks tähelepanu ka mm, väikeste ja keskmise suurusega kaluritele ja ma palun, et kolleegid toetaksid äh, minu poolt tehtud ettepanekuid, aitäh. Η αλία του τόνου στη Μεσόγειο αλλά και στον Ατλαντικό είναι ιδιαίτερη σημασία. Härra Maras, jah. tegemist on sektoriga, milles äh, luuakse väga palju töökohti nii Euroopa Liidus kui Euroopa Liidu väliselt. kaks tuhat kuus IKT äh, pani paika raamistiku, mis on nüüd aga Äh, mille tähtaeg on läbi saanud, me peame äh, uue strateegia välja töötama selleks, et äh, tuunikallavarusid taastada Atlandi ookeanis. väga palju on probleeme Kreekas ning ka mujal. praegu, praegu inimesed mobiliseeruvad ning astuvad välja ebaseadusliku kalapüügi vastu. Salonikis on olnud probleeme, üks kalasadam pandi kinni. me võitleme memorandumite vastu, me võitleme võlausaldajate vastu. memorandum eh, kahjustab praegu kalapüügi eh, eh, inimeste heaolu, tööhõivet. me peame midagi tegema selleks, et seda sektorit kaitsta ning me peame aitama neid, kes igasti õigustatult oma õigust ellu jääda taga nõuavad. president ütleb, et inglise keele tõlkega on tekkinud probleem <laughs> jah, saan teist suurepäraselt aru. Roger Frida signor presidente siamo felici che. suur aitäh me tunneme heameelt selle üle et tänu icatile ning euroopa liidu meetmetele on meie meredes jälle punast tuunikala tegemist on väga hea uudisega sellepärast et äh, kaubanduslikult on see väärtuslik kala ning kuid paraku on liiga palju monopoli selles valdkonnas, Sitsiilias näiteks mõned äh, suured äh, laevastikuomanikud äh, kasutavad olukorda ära ning tulemuseks on see, et meie laudadele jõudev tunnikala on pärit Vaiksest ookeanist, aga meie enda kalamehed ei saa kala püüda väikekalurid, traditsioonilised kalapüügivahendid, jätkusuutlikud äh, süsteemid äh, on kõrvale jäetud ning äh, kõik see kahjustab väga väärtuslikku tuunikala, punase tuunikala varusid, aitäh. härra Jakobtšek. suur aitäh, proua eesistuja harilik tunnikala on ohus ja me oleme teinud palju, et taastada varusid, olgugi et viimastel aastatel on ka positiivseid äh, arenguid äh, ja kvoote on suurendatud, nii et teid, härra volinik, üles kutsuda ettevaatlikkusele. harilik tunnikala on äh, ohustatud liik. ja see, kuidas me plaanime kasutada Atlandi ookeani varusid ning Vahemere varusid äh, on miski, millele me peame tähelepanu pöörama, vast-, monopolid saavad praegu kasu sellest, aga selline olukord äh, ei pruugi hästi lõppeda, nii et seega me peaksime läbi vaatama kõikide kalavarude olukorra Vahemeres äh, ja Atlandi ookeanis, mitte aga üksikult erinevate kalaliikide puhul tegutsema senhora presidente o plano plurianual de recuperação do atum rabilho permite. suur aitäh härra ferreira! Eh, mis puudutab mitmeaastast tegevuskava siis me näeme et teatud positiivseid arenguid on olnud kalavarudega. kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat neliteist on kalavaru kasvanud ning rahvusvaheline Atlandi tunni eh, komitee viis eh, sisse kahekümne protsendilise kvoodi tõusu äh, järgnevateks aastateks. me mõistame eh, koodisüsteemi kritiseerimist, sellepärast et seeläbi eh, soositakse ainult suuri eh, laevastikke ning väikepüüdjad on negatiivsemas olukorras. me mõistame, et me teame, et samuti oleks vaja toetada ka äh, väiksemaid äh, kalapüüdjaid, äh, õngega püüdmist, mis on Portugalis teatud saartel populaarne. ning samuti tuleb, peab me, me tähelepanu pöörama Assuuride kaluritele, sellepärast et praegu on nad jäänud väga kehva olukorda. hvala za besedo, torej ta pakett ukrepov, ki je pred nami, je seveda nadaljevanje večletnega okvirja eh, boja aitäh, et mulle sõna andsite. Need meetmed, mida me käsitleme, on jätkuv eh, katse säilitada harilikku tuuni varusid. peab tunnistama, et see on võtmetähtsusega selleks, et tagada harmoneeritud lähenemine, mis puudutab rahvusvahelist eh, regulatsiooni ja ka Euroopa Liidu kohustusi peame kaitsma ka Euroopa kalamehi. Äh, tuleks tähelepanu pöörata ühele asjale, mida me näeme tihtipeale ja mis on juhtunud ka siin. eksisteerivad äh, tohutud äh, monopolid turul ja need monopolid suruvad välja kalureid, kes kasutavad traditsioonilisi meetodeid, mis on ka kõige jätkusuutlikumad ma arvan, et igal liikmesriigil on võimalus jagada kvoodid oma kalurite vahel. oluline on siin kontroll ja järelevalve äh, ja raporteerimine selleks, et tagada, et meie kalavarud ei väheneks. nüüd annan sõna volinikule, palun. Thank you very much um,, madam president. suur aitäh, proua juhataja ja jällegi tahaksin tänada kõiki parlamendiliikmeid kommentaaride, küsimuste eest, see näitab, et on olemas äh, selge äh, ühine mõtlemine, mida meil on vaja selleks, et selle ettepanekuga edasi minna. hindan ka seda, et üldiselt toetatakse äh, seda parlamendiliikmete poolt. komisjon sooviks ka meenutada, nii nagu on teda teinud, olete seda teinud ka teie, seda, kuivõrd tundlik on äh, hariliku tuuni küsimus rahvusvahelistes foorumites, eriti seda, milline on Euroopa Liidu vastutus teha omalt poolt kõik selleks, et tagada selle jätkusuutlikkus. kõige suurem öö, äh, ma kvoodiga, mis meil on, on meil ka vastutus selle eest, et meil oleks, meil on ka kõige rohkem ettevõtjaid ja seetõttu on Euroopa Liidul tõesti keskne roll mängida selle äärmiselt olulise kalavaru haldamise juures. see ettepanek äh, on selleks, et täpselt ja kohaselt äh, üle võtta ICAT-i otsused, mis äh, võeti paar aastat tagasi seal vastu Äh, see regulatsioon, mis siit tuleb, tagaks selle, et äh, ettevõtjatel on õiguskindlus äh, ja seega ka on parem meetmeid tarvitusele võtta ja Euroopa Liidul oma rahvusvahelisi kohustusi täita. vastaksin mõningatele tehtud kommentaaridele, peamiselt Mato, Briano, Bilbao, te kõik rõhutasid peaaegu kõik teie hulgas, rõhutasid seda, kuivõrd oluline on väikekalunike äh, roll ja see on tõsi, komisjon äh, suuresti jagab äh, parlamendi seisukohta, et traditsioonilised kalastusvahendid peaksid säilima ja raporti eelnõus toodu tõesti on veidi kohatu ja võib tekitada valearusaamasid tuunikala lõksud ei ole mitte ainus äh, hariliku tuuni püüdmiseks kasutatav jätkusuutlik püügivahend või ainuke, kes pakub märkimisväärseid äh, tööhõive võimalusi ja see on äh, ka härra Maato muudatusettepanekutest selgelt välja tulemas. komisjon on nõus sellega, et tuleks anda traditsioon, lisa konkreetne kvoot või kuidagi võrdselt jaotada kvoodidi küsimus erinevate püügivahendite vahel. jah, sellega ma olen nõus, et liikmesriikides tuleks see paika panna. olid mõned kommentaarid, mis puudutasid Armat Radat, seda juba mainisin, see Äh, käib koos äh, selle väikekalapüügiga, me, äh, et me peaksime leidma kõige keskkonnasõbralikuma variandi siin. Marko Frante rõhutas seda, kuivõrd oluline on selle kalavaru, see kalavaru Euroopa kaluritele, paljud teist mainisid ka sotsiaalmajanduslikke aspekte ja ma arvan, et õige haldamine on ainuke viis edasi, ainuke viis, kuidas me saame kaitsta jätkusuutlikkust ka pikas perspektiivis. olen ka nõus proua Roodustiga, kes ütles, et kvoodid peaksid olema läbipaistvad ja leian, et see on midagi sellist, mida, mille kõik liikmesriigid peaksid eesmärgiks võtma, see, et oleks kõrge selektiivsus ja madal energiatarbimine ja siin on jällegi äh, väikese mahuga kalapüügil oma roll mängida. olen nõus ka paljudega teist, kes ütlesid, et äh, asjad tõesti ei ole nii hästi, kui me tahaksime, et nad oleksid ja seetõttu ma ütlesingi, et äh, mingisuguseks rahuloluks ei ole siin ruumi. jah, me oleme saavutanud edu, aga päris palju on vaja veel saavutada. Aguilera mainis äh, ühtset äh, ja tasast mängu välja see, et äh, jällegi ka väikekalurid saaksid suurema rolli. võtsin arvesse Vandaleni märkuse Heigi säilituskava kohta. ma arvan, et see on midagi sellist, mida me saame arutada Santose eh, poolt tõstatatud punkt, mis puudutab kalastusvahendit, see on midagi sellist, mida teadlased tõesti arvesse võtavad, aga kui vaja, siis saab seda samuti veel tõhustada. see, et eh, on vajadus delegeeritud õigusaktide üle jaoks, see on selle raporti oluline punkt, sest et ICAT teeb tihtipeale muudatusi ja need muudatused peavad jõudma ka Euroopa Liidu õigusesse kiiresti ja korralikult. ja kui peaks läbima kogu täieliku seadusandliku protseduuri, siis see ei, või, ei võimalda meil piisavalt kiiresti tegutseda, aga kui on delegeeritud õigusaktid, siis me saame tegutseda kiiresti ja võtta ICAT-i meetmed üle Euroopa Liidu õigusesse. ja see puudutab neid mittekeskseid elemente seda vist mainis ka härra Caputo. täpsus äh, ja taastumise positiivsed andmed, siin ma arvan, me endiselt peame, tegutseme väga ettevaatlikult, Jakob siis ja teised mainisid seda, härra Ferreira samuti rääkis äh, paremast jaotamisest äh, räägiti ka kalavarudest ja selle sotsiaalmajanduslikust mõjust, jah, kvoodid jaotavad liikmesriigid ja nad peaksid seda tegema õiglasemalt. ma arvan, et jah, RFMO-de küsimus, jah, need, oluline on, et nad oleksid läbipaistvad ja esindaksid paremini tegelikkust, mis puudutab härra Farage'i märkust, siis täna me arutame tõesti äh, Tunile küsimus Merjahven ei puudu-, ei ole siin haiget jälle, aga tahaksin teile öelda, et jah, olen teiega nõus, et äh, õngitsejad panustavad päris palju paljude liikmesriikide majandusse, Ühendkuningriigis mainisite sadat tuhandet, ka Prantsusmaal on üks koma kolm miljonit äh, niimoodi kalapüüdjaid ja äh, päris palju merjahvenat püütaksegi õngedega ja seda tuleb ka arvesse võtta, mis puudutab seda ettepanekut, seda, et mereahvenat me väldime, siis sellega siin me ei ole nõus, me oleme seda küsimust arutanud ja oleme palunud kõikidel liikmesriikidel, kes asjaga seotud on, plaanis kokku leppida puudutab Hasekampi, siis siin me oleme teinud samme, et kalavarusid taastada, aga endiselt on vaja veel päris palju teha ja võtame seda arvesse, nii et äh, üleüldiselt äh, tahaksin tänada kõiki parlamendiliikmeid teiepoolsete panuste eest ja tahaksin veel kord tänada ka härra Maatot, raportööri ja seda koda selle eest, et meil on olnud väga avatud ja produktiivne diskussioon, aitäh! täname teid, äh, volinik ütleb juhataja ja nüüd saab lõppsõnaks äh, sõna äh, raportöör Maato. Äh, suur tänu, austatud volinik, austatud kolleegid suur aitäh teile kõigile, kes te panustasite sellele, et meie raport oleks paremini tasakaalus ja kvaliteetsem. suur aitäh ka nendele kolleegidele, kes äh, pidasid äh, kinni oma kõneajast, äh, käitusid väga austusväärselt meie volinikuga. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et tahaksin öelda, et äh, just äh, kalamehed on äh, teatud kvoodi ära teeninud, oma elukutset peavad nad saama rakendada ja küsimus on siin praegu, kuidas kalameeste vahel seda kvooti jagada meil on siin poliitiline võimalus selle küsimuse arutamiseks ja me tahtsime öelda, et me tahame just väikekalurite jaoks paremat kvoodisüsteemi. ma ei taha kindlasti ka suurpüüdjaid kuidagi tagaplaanile seada, aga me peame rõhutama seda, et just äh, väikekalatootjatele on oluline õiglasemad kvoodid. Äh, muudatusepanekud on nüüd tekstile tehtud, äh, siia on veel tehtud lisaettepanekuid, aga ka nende lisaettepanekute näol oleme just rõhutanud siin võrdsemat püügikvooti. meil on selline probleem, volinik me oleme päri omavahel küll delegeeritud õigusaktide osas, teie komisjonina ei ole näidanud väga head äh, eeskuju, sellepärast et te ei ole äh, rakendanud äh, kokkulepitut nii kiiresti kui võimalik ja teema selle teema puhul on äh, tähtis äh, kaasotsustusmenetluse raames edasi minna, nii saame me seista selle eest, et see läheb äh, edasi kiiresti ja tõhusalt, aga me kindlasti ei anna oma õigusi ära, seda tahtsin teile väga selgelt öelda. aga üldiselt küllap me kokku lepime suur tänu, härra Maato, ütleb juhataja. praegu on debatt lõppenud, hääletame selle küsimuse